Ladies and gentlemen. alustame oma täiskogu osaistungjärki, lugupeetud daamid ja härrad. palun võtke istet. ja viieteistkümnendal septembril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal peatatud äh, täiskogu osaistungjärk on äh, nüüd jätkub. protokoll on järele saadata, välja saadetud, kas kellelgi on midagi äh, öelda protokolli kohta, kui vastuväiteid protokollile